Good morning, ladies and gentlemen uh.... tere hommikust, daamid ja härrad. tutvustan äh, teile seda töötuba seminari taastuvenergiaid äh, käsitlevate riiklike strateegiate ning energiatõhususe hoonete renoveerimise ja omatarbeks toodetud energiaga tarbimise teemal. meenutan seda olulist tööd, mille meie komisjon on hiljuti teinud äh, selleks, et edendada energia kasutamist taastuvallikatest, kus parlament toetab, et vähemalt kolmkümmend, viiskümmend protsenti energiast tuleks taastuvenergia allikatest ja turvaline tarbimine peaks olema õiguseks. komisjon otsustas ka energiatõhususe äh, küsimuses. Eh, parlament toetas seda, kus tuleksid siis siduvad Euroopa Liidu tasandi eesmärgid et, et kolmekümne viie protsendi võrra paraneks olukord ja see, need ei ole mitte riiklikud eh, eesmärgid siis ja eh, hoonete energiatõhususe direktiiv Äh, seda hääletati eile ITRE-s, liikmesriigid peavad selle järgi vaatama üle oma pikaajalised ehitusstrateegiad selleks, et dekarboniseerida oma riiklikud ho hoonestikud. Äh, see töö, seminar vaatab äh, energiatõhusust, taastuvenergiaallikaid, hoonete renoveerimist, ehitussektori panust siin ja elektriturvalist tootmist. meenutan teile, et meil on kokku poolteist tundi, kuni äh, saabub meie tavapärane ITRE esimees, ettekanded tulevad kokku viielt eksperdilt ja pärast äh, nende ekspertide ettekandeid on meil küsimuste ja vastuste sessioon ettekanded avaldatakse ITRE komisjoni veebileheküljel äh, äh, nagu ikka ja ma tõesti loodan, et äh, palju rohkem inimesi vaatab seda, mida siin öeldakse, mitte ainult need inimesed, kes siin saalis hetkel viibivad ekspertidele on antud maksimum kaheksa minutit kõneaega inimese kohta ja meenutaksin nii ekspertidele kui parlamendi liikmetele, et tuleks kinni pidada nendele määratud kõneajast selleks, et eh, me saaksime oma päevakorrast kinni peetud. esimene kõneleja tutvustan teile härra Dolf Kiilen, kes räägib parimatest praktikatest liikmesriikides selleks, et saavutada taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärgid härra Kiilen on olnud äh, Irena äh, innovatsioonitehnoloogia keskuse direktor Bonnis aastast kaks tuhat üksteist, ta äh, tegeleb selle agentuuri tööga, annab nõu liikmesriikidele tehnoloogia staatuste teekaartide kohta, energia kavandamise kulude ja turgude kohta, innova-, innovatsioonipoliitika raamistike kohta. enne seda, kui ta Irenaga liitus, oli Dolph Kiinen energiatõhususe ja poliitikaüksuses ÜRO tööstusarengu ja organisatsioonide üksuses. härra Kiilen, palun. Uh, uh, tere, uh, tere hommikust, daamid ja härrad, on rõõm täna siin teie ees olla. ma nii-öelda panen stseeni paika ka teiste kõnelejate jaoks, minu võtme seisukohad on, et on olulised sünergiad taastuvenergia ja energiatõhususe vahel ehitussektoris, aga ka teistes sektorites, nagu näiteks transpordisektoris. ta on taastuvenergia ja elektrifitseerimine taastuvenergiaallikatest peab, saab aidata üleüldist tõhusust märkimisväärselt äh, kasvatada ja samal ajal kõrgem energiatõhusus tähendab seda, et äh, sama hulk taastuvenergia äh, allikaid võivad katta suurema osa tarnest. eesmärgiks on meil lõppkokkuvõttes loomulikult poliitika eesmärgid, nagu näiteks kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine ja seda kombinatsiooni peab ka selles valguses vaatama, et see võimaldab emissioone vähendada äh, märkimisväärselt rohkem. elektriga liikumine erinevad taastuvenergia variandid nagu päikeseenergia, äh, tuuleenergia ja nii edasi, need kõik võivad mängida võtmerolli nende sünergiate saavutamisel. algatasime strateegia taastuvenergia potentsiaal Euroopas esmaspäeval, see strateegia algatati esmaspäeval siin Brüsselis ja leidsime, et kaks tuhat äh, kolmkümmend aastaks on võimalik vähemalt äh, kolmkümmend neli protsenti tõhusust saavutada, kui suuremat suurem energiatõhusus eesmärgiks seada endale, siis on seda või, arvu võimalik tõsta. mis puudutab poliitikat, siis taristu toetamine on oluline näiteks äh, laadimistaristu elektrisõidukite jaoks äh,, ka ehitussektoris on äh, oluline vaadata kõigepealt hoonete renoveerimist ja siis seda, kuidas on võimalik äh, küttefarme paika panna ka äh, sellise, see, mis võiks olla madala temperatuuriga küttesüsteemid äh, ja äh, näiteks ka sõidukite nutikas laadimine võivad siin mängida oma rolli, need on näited poliitikatest, mille eesmärgiks on süsteeme optimeerida. nüüd globaalsel skaalal leiame me, et üheksakümmend, üheksakümne protsendine CO kahe emissioonide vähendamine, mis on vajalik aastaks kaks tuhat viiskümmend, on võimalik saavutada taastuvenergiaallikatega ja energiatõhususega, need on need äh, sinine, äh, lilla ja roheline osa selles graafikus. Äh, taastuvenergiaallikate osakaal peaks tõusma kuni umbes kuuekümne viie protsendini esime-, primaarsest energia tarbimisest, see on see roheline osa tulbast äh, täna on see umbes äh, viisteist protsenti, äh, umbes üks koma neli protsenti peaks taastuvenergiaallikate kasutamine tõusma aastas, äh, hetkel on see umbes null koma kaks protsenti aastas, nii et meil on vaja seitsmekordset globaalsete pingutuste kasvu. energiatõhususe mõttes meil on vaja umbes kaks, kaks koma viis kuni kaks koma kuus protsenti paranemist iga-aastaselt, hiljutistel aastatel on see olnud ülemaailmselt üks koma kaheksa protsenti, nii et ka tõhususe poolelt on äh, veel äh, lünk täita. nagu eile öeldi, siis äh, äh, või esmaspäeval siis me algatasime uurimuse taastuvenergia väljavaated Euroopas, jõudsime järeldusele, et oluliselt kõrgem osakaal on võimalik ja meie positsioon on siin parlamendiga väga sarnane, meie soovitus oli kolmkümmend neli protsenti siis. kui vaadata seda lõhet, et kuhu praegused poliitikad meid võiksid viia, see hall ala ja kolmkümmend neli protsenti, siis me näeme kolme variantide valikut, tugevad kulusäästud, keskmised ja mõned lisakulud, siin kombineeri-, kombineeritakse tõhusust ja taastuvenergiaallikaid ja, ja nii edasi, see kõik on siin selles keskmises kategoorias, mis on ära toodud helerohelisega vaatasime Euroopa potentsiaali eh, energia, kui energia eh, intensiivsust eh, parandatakse kolmkümmend viis protsenti, samal ajal on teised uuringud, mis näitavad, et potentsiaal on oluliselt suurem, kuni kolmkümmend viis protsenti. kolmekümne protsendi tõhususega saavutame me selle, et kasutatakse kolmkümmend neli protsenti taastuvenergia algselt kolmekümne viiega jõuaksime me kolmekümne seitsme protsendini. nii et see näitab, kuidas need kaks asja on omavahel sünergias. ka oleme me läbi viinud detailse analüüsi suuremate maailma majanduste kohta avaldasime selle eelmisel aastal ja üks näide, mida me vaatasime, oli Saksamaa, Need arvud riigi tasandil näitavad sarnast tüüpi positiivseid sünergiaid taastuvenergiaallikate osakaalu ja energiatõhususe osakaalu vahel, nii et mida kõrgem tõhusus, seda suurem on ka taastuvenergiaallikate osakaal, mida on võimalik saavutada tõhusus aitab parandada taastuva energiaallikate osakaalu, aga taastuvenergia samal ajal võib panustada ka energiatõhususe kasvu. seda näitab see graafik, nii et ülemaailmsel skaalal umbes veerand energiatõhususe kasvu potentsiaalist on seotud taastuvenergiaallikate rohkema kasutuselevõtuga, eriti just Eh, transpordisektori elektrifitseerimine taastuvenergiast eh, just pakub väga suurt eh, potentsiaali. nii et võimalused on ühelt poolt seal, et kasutatakse rohkem taastuvenergiat, sest väga paljud taastuvenergia variantidest Äh, nende tootmine peetakse sajaprotsendilise tõhususega ja kui siis äh, seda kombineerida äh, elektrikasutuse kõrge tõhususega, siis sellest tuleb üleüldine tõhususe kasv. see on eriti tõsi just päikese, tuule ja hüdroenergia puhul. veidi erineb äh, see siis, kui me räägime näiteks bioenergiast või geotermilisest energiast. see oli siis lühike sissejuhatus teemasse ja ma arvan, et järgnevad kõnelejad saavad rohkem rääkida tehnilistest detailidest. suur aitäh, härra Kiilen, selle eest ka, et te pidasite kinni ajalistest piirangutest ja nüüd mul on rõõm tutvustada äh, teist kõnelejat, proua Kristjane Eger, kes räägib võrdlusuuringut liikmesriikide riiklike energiatõhususe uuringute vahel. proua Eger on OÜ Energiestrafverbandis ülem Austria energiaagentuur ja Cleantech Cluster Energy juht, seal on umbes sada nelikümmend ettevõtet selles ärivõrgustikus, eh, kes tegelevad taastuvenergia, energiatõhususega. Eh, proua Eger on ka eh, Euroopa regionaalsete ja energia- ja keskkonnaagentuuride võrgustiku juht, ta on maailma jätkusuutlik energiapäeva konverentsi juht, see on üks maailma, Euroopa suurimaid energiakonverentse. proua Jõger, palun. Thank you very much, Mr Chairman, good morning. suur tänu, härra esimees, tere hommikut. ja see info, mida ma teile edastan, puudutab ühte äh, laiaulatuslikku Euroopa projekti. aga meie edusammud äh, energia äh, ülemineku äh, Ähm, osas näitavad ähm, ka, milline osa on taastuvenergial ja see slaid ei näe küll praegu väga hea välja, aga igal juhul siin me näitame siis edusamme energiasiirde osas ähm, ülem Austrias. nagu te näete, see pealkiri ütleb, et äh, energiatõhusus ja taastuvenergia on siis äh, võidumeeskonnas ja siin üleval on taastuv äh, energiat moodustavad kolmandiku energiast ja ja ähm, näiteks ruumiküttest moodustab kuuskümmend üks protsenti taastuvenergia, elektrist seitsekümmend viis protsenti ja pool sellest on ähm, kaasaegne biomass, mitte äh, hüdroenergia. et see on osa sellest teisest poolest ja siis ka päikeseenergia, natukene tuuleenergiat on ka. ja teine graafik näitab äh, siis äh, Ähm, kasvuhoonegaaside heitmete ähm, äh, ehitistes ja kaks tuhat viis kuni kaks tuhat ähm, viisteist oleme me neid heitmeid vähendanud neljakümne kolme protsendi võrra ning äh, seda tänu väga äh, rangele energiatõhususe ja taastuvenergia kombineerimisele sellepärast, et äh, taastuvenergia saab olla tõhus ainult sellisel juhul, ähm, kui me kasutatakse neid kriteeriume, nagu, millest teie juba rääkisite. kui me räägime siis dekarboniseerimisest, siis see pilt on ilmselge, et äh, kui te räägite ainult nendest osadest, siis äh, räägitakse sellest, kui palju see kõik maksma läheb. aga kui räägitakse sajast protsendist ükskõik millest, siis ähm, energiatõhususe ja taastuvenergia kombinatsioon muutub selgemaks ja mida ma teile siis näitan, need on need poliitikate analüüside tulemused ja see puudutas siis energiatõhususe seireprojekti ja, ja seda rahastas Euroopa Liit ning siin me analüüsisime energiatõhususe projektide tõhusust ja tulemusi liikmesriikides ning äh, siin me intervjueerisime tuhande ühtesadat energiaeksperti kõikidest liikmesriikidest ja küsisime, kuidas nemad näevad neid real life äh, edusamme oma riikides ja me võrdlesime siin siis olukordi riikides ja inimesed koha peal selgitasid meile, et mida nad, milliseid tulemusi nad näevad nendest poliitikatest, mida võetakse vastu siin kojas. toon teile ühe äh, pildi ja siin me oleme siis ära toonud äh, edusammude indikaatorite alusel riikide äh, tulemused, nii et Äh, sinine on kaks tuhat viisteist ja roheline kaks tuhat kaksteist. ja huvipakkuv on üks asi, nimelt need äh, energiapoliitikate äh, üles-alla liikumised. Neid on tegelikult väga lihtne selgitada iga riigi kohta, et valitsuse muutumine, ka mm, kasinuspoliitika mõningates riikides aga ma arvan, et ähm, suurem osa nendest üles-alla liikumistest on natukene hirmutava põhjusega ja me vaatasime siis ka täpsemalt, mis on selliste liikumiste arengute põhjused ja me nägime, et mõningad äh, riikides olid küll poliitilised muudatused, äh, nii et ähm, parem-vasakpoolsed äh, sotsiaaldemokraadid, rohelised jõudsid võimule või lahkusid, aga igal juhul see mõjutas ka poliitikaid ja põhjus oli see, et leiti, et ähm, nad leidsid ka rahuldava põhjuse nendes poliitikates, et ähm, miks sellel mõtet on ja mitte, et nad leidsid, et Brüsselist niimoodi öeldi. nii et me oleme väga palju seda kuulnud, et me peame seda niimoodi tegema, sellepärast et direktiiv Brüsselist on selline. nii et milline oli see positiivne narratiiv ja mis on oluline, on see, et see narratiiv on äh, liikmesriigiti väga erinev, et mõningates riikides on oluline just julgeolek, sõltumatus, innovatsioon ja äh, sotsiaal- ja tervishoid, samuti konkurentsivõime ja kliimamuutused ja muud teemad. ja äh, hea äh, narratiiv põhineb tugevatel statistilistel andmetel ja kõik poliitikud ja eksperdid üheskoos peavad rohkem tegema tööd nende narratiividega. nüüd järgmine sõnum ekspertidelt oli siis see et äh, me vaatasime, millised on kõige edukamad energiatõhususe poliitikad ja, ja küsisime siis ka liikmesriikides, kas see instrument toimib teie liikmesriigis. ja huvipakkuv oli see, et äh, mõningad vahendid, mis, et mõningad vahendid on sellised, mis äh, toimivad kõikides liikmesriikides ja puudutab siis energiatõhususe kriteeriumid uute ähm, ehitiste jaoks, samuti energiamärgistus toodetel, samuti nõudmis, nõuded ähm, renoveeritavatele ehitustele ja sertifitseerimine, energias-, sertifika-, äh, energia sertifitseerimine. ja siin on tegu just äh, pikaajaliste Euroopa Liidu poliitikatega ja teised äh, poliitilised, äh, poliitikad olid sellised, mis sõltusid äh, valitsuse muutustest ja nii edasi, et kas saadi rohkem või vähem vahendeid ja nii edasi, aga igal juhul need poliitikad tulevad ähm, otseselt Euroopa Liidu direktiividest ja need olidki jõudnud meie edukuse edetabelis kõige kõrgemale kohale. niisiis üks element, mis samuti välja tuli, oli see, et, et energiatõhususes tuleb rohkem ettevõtlust kaasata. see ei ole midagi uut, aga me ka vaatasime, et eh, miks eh, ettevõtlus areneb paremini rohk-, paremini mõningates liikmesriikides, teistes mitte nii väga. ja me leidsime, et eh, nendes riikides, kus ei olnud majanduslikku raamistikku, eriti mis võimaldab VKE-del energiatõhusust muuta mm, oma põhiäriks, et, et energiatõhusus ongi nende põhiline äritegevus, siis sellisel juhul nad kasutavad ära kogu potentsiaali ja kasutavad ka energiatõhususe potentsiaali ja mõningates mm, riikides mm, artikkel seitse energiatõhususe direktiivis sai tulemusi, teistes jällegi mitte. ja kui inimesed ähm, vaatavad seda potentsiaali, siis äh, see äh, avab võimaluse ka teiste toodete ja teenuste tootmiseks ja lõpetuseks. Äh, see tulemus tuleb minu oma kodupiirkonnast ja see on siis see, kuidas meie oleme lähenenud energiatõhususele taastuvenergia, te ei näe küll seda pealkirja, aga selleks pealkirjaks on siis piits, präänik ja tamburiinid nii et see viimane tihtipeale unustatakse, niisiis eh, finantstugi ja ka teadlikkuskampaania eh, samuti stiimulid, sellepärast et muutuse, muutused ei alga teie rahakotis, rahakotti on küll varem või hiljem vaja, aga see muutus algab ikkagi peades ja seetõttu on eh, näiteks oma väikses piirkonnas oleme teinud kümme tuhat energia põhist äh, konsultatsiooni oma väikeses piirkonnas. miks me seda teeme, selle, et, et me peame loomulikult teadvustama, et, et, et siin on võimalik rohkem raha säästa, aga on ka teisi põhjuseid. nii et mida eksperdid soovivad, nad soovivad ähm, ambitsioonikaid eesmärke, tugevaid pakette ja ja samuti on oluline, et äh, poliitikad oleksid tugevad äh, ja meil on vaja ka eh, häid narratiive, ainult sellisel juhul me suudame selle poliitika Euroopas ka kestlikuks muuta. suur tänu selle ettekande eest, me arutelu juurde läheme natukene hiljem ja nüüd härra James Drinkwater on järgmine kõneleja. kuigi ma ka nägin, et ta juba natukene vett jõi. nii et ma ei tea, kui tihti te peate seda nalja oma nime üle kuulama. ja siin te räägite siis erinevatest äh, strateegiatest ja kuidas see äh, avaldab mõju olemasolevatele ehitistele Euroopas. ja mm, härra Drinkwater koordineerib äh, poliitilisi protsesse üleilmsel ja Euroopa Liidu tasandil ja seda siis ehitiste valdkonnas. ja samuti ta tegeleb Horisont kaks tuhat kakskümmend projektidega ja samuti on ta kaasatud ähm, väga laiaulatuslikku protsessi, kuhu on kaasatud kaks tuhat äh, sidusrühma esindajat kolmeteistkümnest riigist ja ta koordineerib ka energiatõhususe äh, töid Horisont kakskümmend kakskümmend IMAP-i äh, projekti raames, mille eesmärgiks on siis energia tõhususe toodetega tegeleda. palun, härra Drinkwater, sõna on teil. aitäh härra juhataja, nagu te mainisite, minu organisatsioon on viimased kaks aastat koordineerinud seda tohutut äh, jõupingutust, millega äh, üritada rakendada renovatsioonistrateegiat. meil on üle saja sündmuse toimunud rohkem kui neljateistkümnes liikmesriigis, väga suurtes linnades, nendes riikides ja ma olen siin, et rääkida oma õppetundidest selle protsessi jooksul. mul on hea meel, et äh, renoveerimisstrateegia mängib olulist rolli uues hoonete energiatõhususe direktiivis. üks võtmesõnumeid on see, üks õppetunde minu jaoks on olnud see, et äh, linnud ei lenda otse, renoveerimise väljakutse on kompleksne ja elus organism, me väga tihti unustame Äh, seda, kui me inimeste jaoks strateegiat välja töötame ja siin see pilt näidab äh, väga hästi seda, et äh, kivi saab visata ähm, sirgelt, aga lindu, elavat organismi mitte. kivi trajektoor on ennustatav, me teame seda visates, kuhu see välja jõuab me saame seda visata sinna, kuhu me soovime. aga kui me tegeleme elusorganismidega, mis on komplekssed, nagu näiteks lindudega, siis äh, mis tahes äh, planeerimise hulk ei aita meil ennustada tema tegelikku trajektoori ja lõppsihtkohta. ehk siis see, mida me oleme õppinud, on see, et äh, me ei peaks üritama elusorganisme sirgjoones visata ja peame üritama hakata juhtima inim- mõõtmelist protsessi. kõigepealt ma tahaksin jagada öö, seda, et äh, üks äh, kõige olulisemaid rolle on ähm, renoveerimisstrateegia puhul ähm, kogukonna kaasamine, me peame sellest äh, konsulteerimisest kaugemale minema ja hakata, hakkama ehitama kogukondi me oleme loonud sektoriteüleseid platvorme igas meie tegevusvaldkonnas, me räägime mõõtmisest, meil õnnestus, me juhtisime ja mõõtmisema, mõõtmis, mõõtsime koostööd eri sidusrühmade vahel ja tagasime, et meil on alati õiged inimesed ümber laua istumas ja ma saan oma kogemuste põhjal öelda, et energiatõhusus ja taastuvenergia kogukond ei ole alati sama laua taga koos nende strateegiate kavandamisel ja rakendamisel, muutust oleme näinud seal, kus strateegiad ei keskendu mitte ainult äh, ehitamisele, vaid ka jätkusuutlikule linnaplaneerimisele linnatasandil ja ma arvan, et see on võtmetähtsusega selleks, et äh, strateegia õnnestuks, äh, aga ka selleks, et need kogukonnad ja sidusrühmad kokku tuua. ehk siis me peame olema väga pühendunud ja struktureeritud lähenemisviisi kasutama, sellepärast et selle protsessi kvaliteet määrab ära lahenduste kvaliteedi ja kiiruse, millega me lahendused saavutame nagu me enne seda projekti ütlesime, me ei oleks kunagi näiteks pankasid, äh, kinnisvarahindajaid, ülikoole, rohelise eh, ehitamise spetsialiste ja teisi sidusrühmi kokku, nüüd on nad kokku saanud ja ähm, töötavad välja ühist äh, laenuskeemi. Äh, meil ei ole energiatõhususe osapooled siiamaani piisavalt integreeritud olnud. teine märkus on see, et strateegiates me peame minema ülevaadete tasandilt Äh, koordineeritud äh, mõju äh, strateegiateni. kui keegi ei anna aru oma sammudest, siis on teine tulemus, kui siis, kui inimesed koostööd teevad. me oleme arutanud seda, et iga liikmesriigi tasandil on viiskümmend kuni sada peamist algatust era-, avalikus ja kolmandas sektoris, kus üritatakse lahti saada mm, turutõketest ja renoveerimist soodustada energiatõhusus, teadlikkus, oskused, regulatsioonid ja muud teemad on nende keskmes, aga väga väike osa, eriti väljaspool avaliku sektori algatustest, on e-, aru andnud oma edusammudest ja me leidsime, et väga keeruline on ähm, leida ähm, mõjupõhiseid häid tavasid ja me näeme seda, et äh, tohutud meeskonnad hõlmavad ressurss, kasutavad ressursse, aga puudub äh, piisav koordineerimine. ja tõhusaks äh, leidsime, et need teadlikkuse suurendamise algatused oleksid keskmes ja need teevad koostööd kobaratena ja hakkavad seadma ühiseid eesmärke, nad mõõdavad oma kollektiivset edusamme nende eesmärkide saavutamisel, sest nagu lindude puhul äh, trajektoorid on erinevad, aga ühine eesmärk, selle teadmine äh, on ülioluline selleks, et õppida, millised on kõige tõhusamad lahendused ja me peame seda õppimist soodustama. mitte ainult nendes kogukondades ja finantspoliitikas, vaid ka nende üleselt ja toon siin ühe näite. kujutage ette ühte insener ettevõtet, kellel on seatud eesmärk äh, neto ähm, null energia aastaks kaks tuhat viiskümmend. Äh, neil ei ole vaja mitte ainult äh, projektimeeskonda, vaid ka insenerimeeskonda, turundusosakonda, personaliosakonda, finantsosakonda, panka, neil on vaja koordineerida kogu seda meeskonda ja omada organisatsiooni strateegiat, et neid eesmärke saavutada. veel mõned lühikesed märkused mis puudutab energiatõhususe laenusid, neid on juba mainitud, oleme näinud nende puhul, et äh, iga vara puhul Euroopas on vaja plaani, äh, millega seda nullenergia ehituseks äh, saada või vähemalt peaaegu ja investorid soovivad tagada, et varad, millesse nad investeerivad, siin puhul näiteks elamu, eluasemelaenu vahendajad, et teavad, et äh, siin on vastupidavus olemus, ehitised äh, paranevad üle aja, energiatõhususe passid, äh, mida mainitakse direktiivis, on võtmetähtsusega instrument selleks, et tuua välja energiatõhususe ja taastuvenergia lahendused iga ehituse puhul ja vaadata, kuidas see vara tulevikus, tulevikku kindlaks teha, et invest-, investorid eh, ehitise eluaja jooksul saaksid hakata investeeringuid tegema ja seda instrumenti sooviksime kindlasti edasi arenemas näha. ja minu lõppmärkus puudutab jällegi inimesi. me räägime kulude õhususest, kui me räägime eh, ehitiste renoveerimisest nullenergia tasemele, et meil on tõhususe sekkumis, sekkumine ja energia sekkumised koos, me räägime üheksakümne protsendi eeskirjast, ehk siis eh, ettevõtte äri kuludest üheksakümmend protsenti võivad mõju, moodustada energiakulud ja mm, inimesed on teie tootlikkuse ja öö, ähm, on edu ta-, tagatiseks, kui te räägite ettevõtte juhiga, et miks öö, oma varasid parandada, tuleb kõigepealt rääkida inimeste tootlikkusest ja hoonete tõhususe ja inimeste tõhususe vahelisest seosest öö, energiatõhususe direktiiv väga äh, hästi toob välja mm, tervishoiu ja mm, tööviljakuse küsimused äh, selles, me peame investeerima tööriistadesse, mis toovad kokku äh, energia- ja keskkonnateemad ja samuti energiatõhususe mõõdikud, nagu näiteks inimeste tervisenäitajad, puudumised ja nii edasi. ja see näitab vajadust investeerida sellise projekti tasandil ma alustasin sellest, et äh, meie strateegia on äh, toime tulla linnuga, kes, kelle me lahti laseme, ei tea, kuhu ta läheb, aga ma saan äh, teile lõpetuseks öelda, et on võimalik sidusrühmasid juhi, juhtida õigele teele, aitäh! aitäh, härra Drinkwater! väga mõtteid tekitavad näited lindude kohta. Te tulete mulle meelde ühte kommentaari, mida ma kuulsin, kui ma töötasin Äh, ühes ettevõttes, öeldi, et äh, meile meeldivad äh, metsikud pardid, kuniks nad lendavad selges formatsioonis, aga järgmise, järgmine kõneleja on Peter Waters, kes on äh, arendus- ja väärindamisdirektor äh, äh, Belgia ehitiste uurimisinstituudis, samuti äh, rahvusvahelise ventilatsiooni ja energiatõhususe äh, võrgustiku juht. ta tegeleb äh, ehitussektori arendamisega, konkreetsemalt pöörata, pöörates tähelepanu äh, regulatsioonidele, tehnilistele mm, heakskiidudokumentidele ja toodete ning süsteemi hindamisele. aitäh, härra juhataja! alustaksin kolme järeldusega. Äh, hiljem selgitan neid lähemalt, kõigepealt äh, ähm, riiklikud äh, poliit-, poliitikakujundajad peaksid kõigepealt õigesti hindama innovatiivseid hooneid ja kontrollitehnoloogia, teiseks ehitus neli punkt null võib oluliselt kaasa mängida sellele, et äh, energiapoliitikaid rakendataks äh, nutikamalt äh, riiklikul tasandil, aga see eeldab ettevalmistust ja teiseks renoveerimispoliitikad ja lahendused ei peaks tähendama tavapäraselt mõeldud lahendusi ainult. meie ees on uute peaaegu nullenergia ehitiste väljakutsed ja sarnased väljakutsed, selgelt kodanikud peavad Äh, usaldama neid energiatõhusussertifikaate, ehk siis mingi ähm, nõuetele vastavuse kontroll peab olema ja kolmandaks äh, olemasolevate ehitiste äh, keskkonnamõju peaks oluliselt vähenema aastaks kaks tuhat viiskümmend, mis on loomulikult väljakutseks, mis puudutab tehnoloogiat, vist on selge, et me näeme kõikides valdkondades ehitusmaterjal, materjale taastuv allikaid, huvitavaid arenguid, me näeme, edusamme digitaalses ehituses, ehitiste info modelleerimises, me näeme ka võimalust, et taastuvallikad kasu-, katavad kahe tuhande viiekümnendaks aastaks suurema osa energiaallikatest, energiavajadusest. kõigepealt ma rääkisin süsteemidest, ma ei hakka siin üksikasjadesse laigma, aga mis puudutab ehitise niinimetatud ümbrikku, siis me näeme väikeseid muudatusi, aga mõnikord väga suuri muudatusi nagu näiteks äh, vaakum ähm, aset, äh, paigaldamine ja nii edasi, me näeme äh, erinevaid kütte, ventilatsiooni ja ähm, konditsioneerimistehnoloogiaid, me näeme ka nutikaid tehnoloogiaid, huvitavaid arenguid, millel on suur potentsiaal. see kõik omab potentsiaali vähendada energianõudlust, see annab võimaluse paremini toota ja samuti paremini kontrollida sisekliimat, see on väga oluline meie kodanike jaoks. ja millised on need väljakutsed, eriti liikmesriikide jaoks, kui nad ähm, energiatõhususe direktiivi rakendavad, see raamistik peaks ait-, andma võimaluse neid innovatiivseid tehnoloogiaid äh, siseriiklikes äh, kalkulatsioonimeetodis arvesse võtta, muidu see takistab innovatsiooni, sest neid muidu sel juhul ei kasutataks. me just lõpetasime Euroopa-ülese pro-, projekti nimega QualiCheck, mis näitab, et äh, terv-, terves reas liikmesriikides on vaja täiendavalt neid innovatiivseid tehnoloogiaid lõimida ja kui ei ole võimalust äh, Äh, innovatsiooni soodustada, siis seda tõkestatakse tegelikult. teine järeldus puudutas äh, ehitamine neli punkt nulli ja PIM-i. Te kõik kindlasti teate, mida, mis toimub, nagu näiteks äh, droonid, visuaalsed abivahendid ehitusplatsidel ja eriti just hoonete info modelleerimine, see on protsess, kus modelleeritakse ehitis digitaalselt ja igasugused äh, tegevused äh, on hallatud selle kaudu, väga oluline on minna selle rakenda-, rakendamisega edasi ka energiapoliitikas, ma näen rida väljakutseid ja perspektiive, praegune lähenemine näitab selgelt, et äh, peaaegu nullenergiamajade suunas liikumine äh, eeldab paremat energiahaldust, ja see, see hõlmab arhitektide tööd, energiakonsultantide tööd, meil on vaja palju sisendandmeid hindamiseks ja te just kuulsite, et see ülevõtmine öö, ähm, mõjutab äh, innovatsiooni, aga oluline on õigesti hinnata küsimusi, nagu näiteks ülekütmist, mis, mis on järjest suuremaks väljakutseks saamast ja see eeldab äh, tõhusaid äh, kaugele arenenud hindamismeetodeid, me näeme ka rak-, seda, et äh, on äh, usaldusprobleeme ja igas liikmesriigis äh, üldeesmärk on sarnane, aga igal riigil on oma meetodid ja tihti toimub lihtsustamine, iga riik lihtsustab erineval viisil ja saab erinevaid lähenemisviisi tulemuseks, kui me vaatame näiteks erinevaid lahendusi, see eeldab väga mm, täpseid lahendusi ma arvan, et äh, keeruline on saavutada nutikat äh, äh, näidikute süsteemi ja siin on ka seotud see taastuvallikate väljaarendamisega. me tahaks tõsta, tõusta kõrgemale ühe ehitise tasandilt suuremate üksuste tasandile. ma arvan, et PIM-i võimaluse ja, ja potentsiaali ja, ja ehitus neli punkt nulli võimalus on see, et andmete kogumine muutub lihtsamaks, mitte ainult energia kohta, vaid muude kohta, ehk siis see ei eelda nii palju täiendavat tööd. samal ajal on võimalik lihtsustada protsessi, aga samas saada mm, paremad analüüsid. võimalik, et kontrollisüsteem on tõhusam, sest vähem on vaja äh, valitsusasutustel kontrolli läbi viia, äh, see tuleb paremini toime innovaatiliste lahendustega, äh, rohkem võimalusi üle-euroopalise energiatõhususe meetodi rakendamiseks, äh, samuti saab see osaks disainiprotsessist, meil on võimalik panustada parema töö kvaliteedi saavutamisse ja seesama süsteem võimaldab paremini ka keskkonna ja elutsükli analüüsi läbi viia. see võib olla olulise tähtsusega. ehk siis regulatiiv äh, keskkonnas peaks arvesse võtma, kuidas seda integreerida ja standardiseerimise puhul võiks vaadata, kuidas optimeerida äh, mm, süsteemi, et BIM-i võimalusi parimini, kõige paremini ära kasutada. kui me vaatame pikaajalist perspektiivi, siis selgelt taastuvenergiaallikad on väga olulised aga me tihti mõtleme näiteks aastale kaks tuhat viiskümmend peale, mõtleme tänaste lahenduste peale, homsetele probleemidele, on selge, et meil on vaja paremini isoleerida ehitisi, meil on vaja energiatõhusaid küttesüsteeme, aga peaks mõtlema ka näiteks aasta kaks tuhat kolmkümmend peale, me tahame näiteks äh, kondenseerimis äh, mm, mm, boilerit ja siis äh, väga lihtsalt võiks äh, näiteks äh, vaadata kaugkütet, oluline on äh, pidada silmas just neid pikaajalisi eesmärke, sest uute tehnoloogiate potentsiaal on äärmiselt oluline. veel üks valdkond ma arvan, et me peame oma ähm, hooned tegema energiatõhusaks, äh, hästi isoleerituks, aga see ei tähenda, et iga kompo-, komponent äh, peab olema hästi isoleeritud, see ei ole nii selge, kui me vaatame näiteks Ühendkuningriigi, Belgia ja Hollandi, meil on õõnes seinad tihti, kõik äh, hooned ei ole soojusisoleeritud, neid on lihtne isoleerida, aga ähm, kas me võime öelda, et praegune seis on piisav, ma arvan, et see on arutelu küsimus, kui me vaatame näiteks ähm, põrandate soojusisolatsiooni peale, siis kui see on liiga ähm, kallis, mis me siis teeme? see, need olid minu kolm järeldust ja argumendid nende taustal, aitäh! <clears throat> suur aitäh erinevast lähenemisest Euroopas äh, elektri omatarbimise võimaldamisel Eh, hetkel on Tuura eh, president eh, Hispaania kütteorganisatsioonis ja nüüd on suur aitäh. eelistaksin teha oma ettekande hispaania keeles, kuna tõlge on olemas. okei okay, eh,, muchas gracias por la, por la invitación eh,. Un... suur aitäh kutse eest on suur rõõm siin teiega olla ja rääkida veidi teile meie kogemustest ja konkreetsemalt sellest Euroopa projektist, kus me koos erinevate liikmesriikidega äh, koostööd tegime ja see puudutas siis päiksepaneele. kõigepealt tarbimine. ma kõigepealt räägiksin teile meie konkreetsest piirkonnast. Äh, me oleme Edela-Hispaanias äh, seitsekümmend kaheksa protsenti meie taastuvenergia kasutusest on äh, päikseenergia, ülejäänud äh, hüdroenergia, mis puudutab äh, seda, kui palju kasutatakse taastuvenergiaallikaid, siis me ei ole saavutanud seda küpsusastet, mida me sooviksime. kõigepealt mõned arvud, mis teile kindlasti on tuttavad, aga ma arvan, et äärmiselt oluline on võtta arvesse siin päiksepaneelide faktorit. Nende kasutus on viimase kümne aasta jooksul kasvanud kaheksakümmend viis protsenti ja ka tõhusus on oluliselt paranenud. loomulikult see haldamise pool on üsna lihtne, on erinevaid äh, probleeme, mis võivad tekitada ebatõhusust kuni seitsekümmend protsenti, aga siin on meil õnnestunud seda märkimisväärselt vähendada. ja lisaks sellele, mis puudutab kasusid, siis äh, esiteks äh, sellel ei ole mingit keskkonnamõju. Äh. ja viimane number siin äh, on üldiselt väga suur potentsiaal vähendada heitmeid äh, ja enesetarbimisega on siin väga palju võimalusi. Äh, oma tootmisega puhul on äh, seda on arvutatud et, et kaheksakümmend protsenti aladest Euroopa Liidus võib saada oma tooted, ehk siis seetõttu oma tarbeks toodetud energia tarbimine on midagi sellist, mida tuleks arvesse võtta. üks asi, mis probleeme tekitab, on ebakindel seadusandlik võrgustik. nii et mis puudutab äh, kaetust, nõuete lahe, äh, nõuetele vastamist, siis on äh, riigid, mis on Euroopates ja väga erinevad, Hispaanias seitse koma seitse protsenti, Itaalias seitse koma viis protsenti, ka Kreekas on, äh, tegeletakse oma tarbeks tootmisega. Inglismaa ja Taani, siin me näeme nende suhtarve, see tähendab seda, et meil on vaja uusi äh, installatsioone, mis on kahekordse suurusega. Äh, erinevad liikmesriigid on Äh, finantspõhjustel seda lükanud tulevikku. Hispaanias äh, on autonoomsetes regioonides äh, eraldi seadusandlik raamistik erinevates piirkondades ja see pakub väga palju erinevaid variante. see tähendab seda, et üheksakümmend on toimunud seitsmekümne, üheksakümne seitsme protsendine tõus omatarbeks tootmise äh, Äh, kasv, siin on näha. teine on see, et vähendatakse äh, tarbijatele ka majanduslikke mõjusid. Äh, tarbimine, siis siin on näha, et meil on Kreeka, Soome, Balti riigid, välja arvatud Eesti ja nii edasi ja suurem grupp, kus on ka Saksamaa, Prantsusmaa, Tšehhi Vabariik, on siis kompenseerimise või tasustamise süsteem, nii et igas liikmesriigis on erinev süsteem ja see siis kas, keeruline on tegelikult võrdlusi teha, aga erinevatest riikidest on siiski võimalik äh, saada teatud õppetunde riikidest, mis on kasutanud erinevaid kulutusi tasa teha. Äh, väga head näited on need siin, siin me näeme jällegi ühte installatsiooni, Soome on kooperatiivid, need on üsna huvitavad. siin konkreetses näites on ära toodud äh, esialgne äh, kasulik oleks, äh, kui võrrelda neid Saksa ja Prantsusmaa näiteid. teha. aga oluline on võtta arvesse ka asjaolu, et see süsteem võiks olla tarbijale väga atraktiivne, selline ka edukas ja tõhus oleks. oluline on tagada, et me ei viiks sisse seadusandlikke muud-. süsteemi peab kas liikmesriikides äh, saanud majanduslikult mõistlikuks äh, ilma toetusteta. Äh, administratiivsed äh, takistused, see on midagi sellist, mida äh, nutikad arvestid on soovitatavad selleks, et luua optimaalne olukord. rahastamise võimalused tuleb samuti arvesse võtta ja Euroopa Liit võiks erinevate garantiifondidega seda toetada. ei tohiks käest lasta ka võimalus sellist tüüpi võimalusi kasutada. mida varem me sellist tüüpi tehnoloogiat kasutama hakkame, seda parem. suur aitäh projekti liikme kohta. Toomas. härra Turmas, palun. Uh, your... suur aitäh, aitäh tõesti teie väga kõrge kvaliteediga panuse eest. keskendun renovatsioon, renoveerimisele. uue hoone ehitamine null, peaaegu nullenergia pluss energiahoone, see on üsna lihtne. meie tõeline väljakutse on olemasolevad hooned. High-tech on low-tech ja siis on ehitussektor. üheksakümmend kaheksa protsenti ettevõtetest et äh, ehitustööstuses äh, on vähem kui kümne inimesega ettevõtted, see on logistiliselt ja koolituse mõttes täiesti katastrofaalne. mul on väga hea meel, et selle kallal see side renoveerimispassi e, eesmärkide vahel, kuidas need asjad digitaalselt omavahel kokku tuua? meil on vaja minu arvates 3D enne paika pandud renoveerimiskava, mis leiab aset nädalaga, mitte kaheksa kuuga. mida me saaksime teha, et neid asju kiirendada? ja teine probleem, mis meil on, me oleme jõudmas ja juba oleme jõudnud väga odava kohta Äh, ärilises mõttes ei ole selline renoveerimine edukas, nii et see, need mõtted, mida me oleme aastaid edendanud, et inimesed, renoveerige, te saate siduda kõik äh, rahastamise puhul hoonega, mitte omanikuga, vaid hoone endaga. kas te arvate, et sellisel mõttel oleks potentsiaali, aitäh, taastuvenergiatest, mis on väga kulutõhus äh, meie liikmesriikidele ja kuulates äh, täna siin eri suurtööstus on täna teadlikum kui varem vajadusest dekarboniseerida ja nad on sisse toonud mitmeid uudseid viise, kuidas seda teha. ja rida neist ütles ka, et äh, äh, turustamise ja müügi käigus tõusetub see küsimus üha nüüd seda avalikku teadli-, avalikkuse teadlikkust äh, et peab äh, vähendama süsiniku emissiooni igal sammul. ja meie, nii Euroopa kui liikmesriigi tasemel, peame looma stiimuleid ja võimalusi niimoodi tegutseda. ma olen Claude'iga nõumisringkonnas äh, nädal aega tagasi, see on, asub linnas ja igal hoonel oli äh, äh, oli äh, hoonest väljaspool äh, boiler. Äh, ma arvan, et teiseks, mis puudutab oma tarbeks tootmist, siis ma arvan, et enamik tarbijaid ei ole sellest potentsiaalist isegi teadlikud. Neil ei ole isegi taga, sellist väikestki mõtet nad seda saaksid teha, meil on seega tohutuid võimalusi kõiki neid asju teha, aga sõnum ei jõua inimesteni. ja mul tekib tõesti küsimus, et kuidas me tegelikult saaksime aidata sellel saada tegelikkuseks, aitäh. ja e, siin on käinud diskussioonid, kas meil peaksid olema riiklikud või Euroopa eesmärgid ja ülla-, mulle üllatuseks need inimesed, kes e, tööstusliku arengu küsimuse arvesse võtnud e, sellel riik, kes Äh, kus tööstussektor muudkui väheneb, töökohad kaovad, te rääkisite siin lindudest, on üks äh, suur lind siin puuris ja see on, need on valitsushooned. ma arvan, et äh, minu küsimus on siin, et kas me ei peaks vähemalt eeldama seda, et need valitsused, kes jutlustavad nendel teemadel kogu aeg erasektori hoonete kohta, kas nad on paremas või halvemas seisus härra Vauters, ka ähm, mul on küsimus äh, selle hoonestikuks äh, oma tarbeks tootmise kohta. Te mainisite, et äh, rida liikmesriike on siin päris edukad, mõned teised liikmesriigid ei ole nii edukas, kas see, et nüüd on meil vastuste voor ja kui teil on mingisuguseid lisaküsimusi, siis on ka nendeks hiljem aega? uh,. suur tänu nende eh, küsimuste eest, ütleb härra Kiilen. Eh, te küsisite, et eh, kas riiklikud või Euroopa tasandi eesmärgid ja ma eeldan, et te rääg-, mõtlesite siin taastuvenergiast. kaks tuhat kahekümnendaks aastaks meil on loomulikult Euroopa riiklikud eesmärgid, mis täiendavad Euroopa tasandi eesmärki ja kahjuks meil ei ole ka aastaks kaks tuhat kolmkümmend selliseid eesmärke. põhipõhjus on see, et äh, see ei loo piisavalt äh, kindlust investorite jaoks, aga äh, loomulikult on olemas protsess, et ükskõik milline, millise eesmärgi osas kokku lepitakse aastaks kaks tuhat kolmkümmend Euroopa tasandil, et riikide panused sellesse mm, eesmärki lisanduvad ähm, Euroopa tasandi eesmärgile, nii et see saab kindlasti olema väga keeruline protsess järgnevatel aastatel, see ei ole ideaalne olukord, aga loodetavasti me jõuame sellise olukorrani, mis ähm, suurendab ähm, selgust. ja nüüd äh, teine asi, mis on sellega seotud, et, et loomulikult, kui me räägime taastuvenergiast ja energiatõhususest, siis meil on teiselt poolt ka kasvuhoonegaasid ja CO2. ja siin see raamistik äh, on natukene robustsem nii et tuleb tagada, et energiapoliitikat, kliimapoliitikat äh, üksteist tugevdaksid, see on ka kindlasti oluline sellest üldisest vastusest ja proua Eger juba näitas, et, et paljud sikku, aitäh. Thank you uh,. First. proua Eger, aitäh, kõigepealt tulen Claude'i küsimuse juurde ja äh, räägin ka sellest, mida teine äh, härra mõtles, et jah, et äh, fossiilkütuste äh, hinnad on tõesti energiatõhususe taastuvenergia sektoris väga kõvasti tabanud, nii et mida meie sooviksime teilt, et, et jah, keelake ära need ähm, äh, naftapõhised boilerid oma uutes ehitistes ja meie valitsus on üritanud seda teha, aga regulatiivne risk oli liiga suur ja seetõttu sellist sammu ei juletud astuda. aga kui äh, uues seadusandlikus raamistikus äh, oleks vähemalt selline julgustuspunkt sees, äh, siis, siis tuleks seda ka kasutada, et julgustage vähemalt liikmesriike, et nad keelustaksid naftapõhised boilerid uusehitistes, sellest oleks tõesti väga suur kasu ja see tagaks stabiilsuse eh, ka raamistikule, et raam, vähemalt ambitsioonikamatele valitsustele ja dekarboniseerimise tööstus, eh, jah, see on ka teema, millest ma täna rääkisin. ja oma koduriigis eh, ma tegelen ka ühe laiaulatusliku algatusega, ja see on seotud ka tootva tööstusega ning tõesti, nii nagu te ütlesite, dekarboniseerimine ei takista tööstuskonkurentsivõimet, ähm, vaid tegelikult pikas perspektiivis edendab seda ja see on üks olulisemaid sõnumeid, mida me peame ka esindama. Euroopa Liidu eesmärgid on nagu ähm, ärikava ja see tagab meile stabiilsuse ja seetõttu me leiame, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandi, riikliku tasandi, kohaliku, piirkondliku tasandi eesmärke, sellepärast et inimesed on konkurentsialtid ja nad soovivad ikkagi võrrelda oma tulemusi. nüüd see Hit for Rate, aitäh selle, selle edetabeli eest, nii et see ei olnud sugugi mitte meie pilt, vaid see on ekspertide antud ütluste alusel tehtud ülevaade nii et äh, meil ei ole seal energiatõhususe tarbimise numbrid, vaid see kajastab, kuidas eksperdid äh, näevad, äh, kuidas ähm, uued poliitikad, uued programmid on meie elu lihtsustanud ja tõhustanud meie arenguid ja need tegeliku elu ähm, olukord, mida see pilt kajastas, milles see täpselt seisneb ja ähm, milline, millised aspektid renoveerimise puhul on olulised ja milles see täpselt seisneb? ja ähm, milline, millised aspektid renoveerimise puhul on olulised ja avaliku sektori äh, hooned, jah, tõepoolest avalik sektor peaks ka siin äh, rohkem ära tegema, nii et äh, avalik sektor peaks siin juhtrolli võtma, mitte ainult seda, et nad paneks, mis on avaliku sektori kätes ja äh, vaata, renoveerimises kõigepealt sellised ehitussektor peab investeerima rohkem oskustesse, inseneridesse, arhitektidesse. ja esmaspäeval äh, ma käisin ka äh, ProfTracki projekti, suudaksime ikkagi tõhusamalt suutma ehitada koha peal. ja siin ka tehakse väga palju juba, näiteks saavad sellega tegeleda, nii et ma arvan, et sektor on väga hästi kursis äh, väljakutsetega ja siin on kindlasti parandusi oodatud ja nüüd, mis puudutab seda, äh, neid ehit-, ehitus neli punkt null ja, ja PIM on seotud ka oskuste teemaga ja, ja see võimaldab ka oskusi äh, paremini tuua just ehitistes ja nii edasi. jah, tõepoolest siin on oluline ka energia kasutamine kütte jaoks, aga nüüd me peame vaatama ikkagi seda äh, terviklikumast vaated olema samasugused ähm, erinevate hoonete jaoks, aga ma saan aru, et loomulikult äh, tingimused Rootsis ja teistes liikmesriikides on erinevad, aga ähm, igal juhul ähm, me äh, proua Ernst äh, vabandatab teist ja võib teist edendada ja nii edasi. kui ma vaatan oma koduriiki, siis uue koalitsiooniga on kliimaeesmärkidest loobutud ja, ja loosungiks on, et süsi jääb ikkagi ja midagi ei muutu ja vaatame, et midagi ei juhtuks. ja mina sooviksin teilt üldiselt küsida, et kus te näete suuremaid takistusi ka läbirääkimiste käigus näete ja kas Euroopa Liit ei peaks äh, rangemaid, siduvamaid, kohustuslikumaid ähm, sätteid, ähm, eesmärke seadma kui seni, vähemalt meie oleme seda kritiseerinud ja ka selline äh, Ähm, kuri küsimus, kui ma kunagi kuulsin, et teeme ähm, energiavaesusega ja teiste ähm, vaesuse küsimustega, kus on ka sellised elamistingimused, kus äh, mingisugused elanike rühmad elavad tõesti kohutavates tingimustes, et, et kuidas see mõjutab kõike seda olukorda, et, äh, et kui, et äh, pärast, et kogu selle süsteemi finantseerimine peab rajanema tugevatel alustel ka taristu ja nii edasi ja ka Saksamaalt oli täna see kuulus äh, diiseli äh, lahend ja ma usun, et me peame siin ikkagi järjekindlad olema. aitäh, härra Turmas, palun! suur tänu, et äh, veel kord saan küsimuse esitada. eile ma kohtusin ka Prantsuse piirkonna, Loire'i piirkonna esindajatega ja kas Euroopa programmid või riiklikud programmid on need, kes käivitavad Ähm, selle suurema või kõrgema oskuste taseme või on see ehitussektor, mis on oma loomuselt juba lihtsalt väga piirkondlik? või et kas see siis tähendab, et kui me soovime muudatusi, siis me peame järgmises MFF-is ette nägema piisavalt vahendeid programmidele, nii mitte ainult programmidele, vaid ka piirkondadele nagu Extremaduras ja nii edasi, et nad saaksid tegutseda ka kohalikul tasandil selleks, et oskuste olukorda parandada, nii et mida teie sellest arvate? ja teine teema. tehakse ka lobitööd, millest keegi ei räägi ja see on ähm, elamuomanike lobi ja minu meelest ja tema odav rahja, mis tegelikult äh, käivitab äh, ja ajendab äh, spekulatsioone ja spekulatiivset tegevust. Ähm, kuidas, kuidas me saame nüüd selle lobitöö murda, nii et me ei tohiks olla naiivsed, sellepärast et sulgen äh, äh, sõnavõtjate nimekirja ja nüüd äh, need, kes leiavad, et nad on kõige rohkem kvalifitseeritud küsimustele vastama, siis otsustage ise, sest mina ei oska mm, otsustada, kes teist peaks nendele küsimustele vastama um,. Well um..., proua Eger. nüüd ma, ma räägin saksa keeles. et kui me juba siin saksa keelt räägime see, et liikmesriigid, ei, ma ikkagi jätkan inglise keeles, see on liiga keeruline, see, et ähm, liikmesriigid blokeerivad äh, erinevaid äh, asju, mida äh, soovivad liik-, linnad ja piirkonnad ja Euroopa Liit, see ei ole mingi uus olukord. ja minu meelest see sõltub ikkagi poliitikatest ja sellest, et kas see on, kas sellel on mingi väärtus teie jaoks ja meie sektoris me liiga pikalt vaidlesime või tegelesime ainult kliimakaitsega. ja me teame, et paljud inimesed on lihtsalt juba kurdiks jäänud, aga kui tuua sellised argumendid, mida inimesed ka kuulevad, konkurentsivõime ja minu piirkonnas näiteks see valitsuse muutus toimus ja nüüd kõik energiatõhususe poliitikat puudutavad just tööstuse konkurentsivõimet, sellepärast et see on see, mis meie praegusele valitsusele on kõige olulisem ja meil äh, see õnnestus säilitada praktiliselt kõik oma programmid sellepärast et me leidsime sellised argumendid, mida valitsuses olevad inimesed äh, armastavad, nii et see sõltubki kõik sellest. ja mulle sobib see, et süsteem selliselt toimib. et see, mis äh, töötab liikmesriikide jaoks, töötab tegelikult äh, igaühe jaoks, kes ei soovi midagi teha, näiteks kas või majaomanike assotsioonid ja ma tean, et väga palju on selliseid sektoreid, nii et me peame ikkagi neid ähm, tabama selle koha pealt, mis on neile kõige õrnem ja see, et kinnisvara äh, väärtust suuren-, kinnisvara väärtus suureneb, see on võib-olla üks olulisem argument. ja mis puudutab e-, ehitussektorit, siis minu piirkonnas on ehitussektor on täiesti kohalik, isegi mitte piirkondlik, vaid täiesti kohaliku loomuga. ja väljakutsed on meil seotud eelkõige just keelebarjääriga, sellepärast et ähm, nendel, kellel, kes ei räägi saksa keelt, neil on keeruline juurde pääseda, aga see on lahendatav. aga see taandub jällegi sellele, et kui kliendid äh, soovivad midagi saavutada või ja, ja, ja väljendavad seda piisavalt valjusti, siis nad seda ka saavad, sellepärast et näiteks üheksakümnendatel me nägime, et ei, te ei taha saada seda päikesepatareisidega midagi muud, aga aga meil õnnestus ikkagi mobiliseerida piisavalt tarbijaid ja lõppude lõpuks äh, ikkagi ehitajad pidid äh, tarbijate klientide nõudmistega äh, arvestama ja ehitussektoris on meil vaja sedasama, et meil on vaja seda, meil on vaja seda tõuget Euroopa Liidu seadusandjate poolt ja siis tõmbefaktor ka tarbijate poolt. ja nüüd härra Pauters, palun. jah, ka mina nõustun sellega, et oskused ja ehitussektor, jah, see on tõesti kohaliku iseloomuga aga siin on ka Euroopa Liidu roll väga oluline. näiteks see, mis puudutab oskuste äh, arendamise programmi, siis äh, oli oluline ka, et teada kogemusest, see on väga oluline. ja edasi meil on väga palju Euroopa Liidu programme ja projekte, nii et ähm, millel on erinev kasu erinevates liikmesriikides, nii et jah, tõepoolest äh, liikmesriigil on oluline roll, aga samas Euroopa Liidul on ka oluline roll just erinevate arengute stimuleeri-, stimuleerimine. härra Kiilen, mis puudutab äh, riikide rolli, siis äh, ma arvan, et siin on selline teadmiste lünk, et taastuvenergia kulu on loomulikult vähenenud viimastel aastatel ja sellegipoolest keegi, kõik ei ole sellest teadlikud energia eh, tegelikult on väga positiivne olnud eh, ka makroökonoomikale, see loob töökohti, see on hea ka Euroopa kaubanduse jaoks ja nii edasi. ja nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu eh, poliitika tasandit, siis oleks väga hea, et, et, et meil oleks CO2 Ähm, sektorit, me räägime küll taastuvenergiast ja, ja energiatõhususest, aga võib-olla me peaksime rääkima ka sellest, et inimesed, kes elavad äh, neil sellistes majades, et ka nende mugavuste ähm, äh, tase suureneb. ja äh, Hollandis on väga huvitav projekt Stromversnelling, mis, kes elamute valdkonda esindavad ja küsime ka nende arvamust. suur tänu nende suurepäraste ettekannete eest Uh, dear friends, ladies and head kolleegid, daamid ja härrad. alustagem. tahaksin kohe öelda, et me aega ei kaotaks. et teema on kõigile teada-tuntud. tere hommikust kõigile. ma vabandan et ma ei osalenud koosoleku äh, varasemal osal ehk siis äh, sellel seminari osal, kuivõrd meil on palju teha igal pool mujal ka, mul oleks väga keeruline olnud siia tulla, aga alustame järgmisi kolmepoolseid kohtumisi üsna pea taastuvenergiaallikate teemal. eile alustasime Euroopa Liidu valitsemise küsimustes, ma arvan, et äh, edukalt koos ENVI komisjoniga. niisiis, meil on käimas lahing rohelise energia paketi üle ja ma olen väga tänulik selle eest, et osalesite arutelus mõne minuti eest või tund aega tagasi. väga oluline teema oli energiatõhusus, taastuvenergiaallikad ja eile, nagu te mäletate, toimus meil kuulamine siseturu äh, üle äh, maast, maagaasi äh, siseturu direktiivi muudat-, muutmise üle ja täna need arutelud jätkuvad. siseturu ühiseeskirjad maagaasi vallas. niisiis. alustuseks tahaksin öelda mul vist mingeid tehnilisi märkusi ei ole, sada nelikümmend kaks muudatusettepanekut, neid ei ole ülearu palju. direktiiv ise on ka väga lühike, kolm lehekülge pikk, tõenäoliselt äh, ametiaja jooksul kõige lühem, ehk siis väga keeruline see ei tohiks olla, see on meil olemas. Euroopa Komisjon äh, on teinud ettepaneku praegust gaasidirektiivi muuta, see on samuti kooskõlas ka Euroopa Parlamendi vastavate üleskutsetega, sest äh, midagi taolist me oleme oodanud. ja see läbivaatamine on üsna piiratud ulatuses, mis on pigem tehnilist laadi, sest direktiivi lähemad sätted on juba äh, üle vaadatud, aga see ettepanek peaks täitma regulatiivse tühimiku mis tuleneb praeguse õigusakti kohaldamisest ja teatud liikmesriikide selektiivsest äh, lähenemist turuosalistele kolmanda energiapaketi rakendamisel. ja see puudutab siis äh, gaasitorujuhtmete ähm, teemat. eile kõlas kuulamisel, et me oleme üheksa aastat hiljaks jäänud, vähemalt üheksa aastat nagu ka osad teist tõdesid. aga alati on varem parem kui hiljem, samas parem hilja kui mitte kunagi. niisiis, äh, lahendagem see küsimus ja rakendagem ellu muudatused täiendavate viivitusteta niipea kui võimalik. see on üks äh, olulisemaid äh, küsimusi minu hinnangul, mis meil on vaja ära teha selles raportis, olen äh, sisse toonud äh, täiendusi, mis lisanduvad komisjoni ettepanekule, mis on minu arvates eesmärgipärased, ettepanekuid pole tehtud. ma olen kindel, et see annab meile võimaluse kiiresti ette valmistada kompromissmuudatusettepanekud minu raporti projekti põhjal ja tahaksin veel lisada, jätaksime ette valmistada järgmisel nädalal need kompromissettepanekud juba saanud äh, üsna kaugele, tegemist on äh, lühikese õigusakti tekstiga, see on nüüd tehnilist laadi, ja peaksime ühe nädala jooksul ette valmistama kõik oma muudatusettepanekud ja kahekümne esimesel märtsil toimub hääletus. kõik toimub siseturu toimimiseks väga oluline ja mulle valmistab muret äh, nõukogu seisukoht, sest meil on hädasti vaja nõukogu seisukohavõttu märtsis, et alustada kolmepoolsete kohtumistega läbirääkimisi. muudatusettepanekud ainult ja väga piiratud äh, reguleerimis- äh, või muut-, muutmismahte äh,. ja meil on ootus, et Bulgaaria eesistumise ajal Mm, ollakse valmiks, valmis oma otsuse langetama. kui me tegelesime nende muudatusettepanekutega, siis võtsime arvesse kõiki varasemaid arutelusid ITRE komisjonis, ka ka tänast arutelu, sidusrühmade konsultatsiooni äh, tulemusi, mille viis läbi komisjon, liikmed, äh, minu jaoks on äärmiselt oluline äh, võtta arvesse teie muudatusettepanekuid, ehk siis ma olen äh, väga huvitatud kuulamast, äh, millised nendest teie arvates on äh, kõige tähtsamad selleks, et parendada ja tõhustada minu raporti projekti, niisiis ku-. Ca și shadow raportor vreau să subliniez încă o dată ceea ce am mai spus precedente. aitäh, Niina, Ehm, variraportorina sooviksin rääkida eh, seda, mida me oleme varem rõhutanud, eile ütlesin seda ka, täna sooviksin ka veel rõhutada, selle direktiivi muudatused peavad võimalikult kiiresti jõustuma, mis peaks aset leidma järgmisel nädalal okay,. Okay. aitäh. härra Silikotis, kuue nimel. aitäh. muudatusettepanekud, mis on tehtud, loomulikult viitavad sellele, et äh, tuntakse muret äh, tagajärgede pärast, mis see omab äh, maagaasiturule ja mitmed eri fraktsioonide parlamendisaadikud ei soovi mitte ainult muudatusettepanekuid teha, vaid kogu selle direktiivi ähm, kõrvale jätta. ma arvan, et on täiesti vastuvõetamatu, et seda kõike Ehm, pakutakse välja ilma igasuguse konsultatsioonideta ja võtmata are-, arvesse, millised tagajärjed sellel võivad olla. aga meie jaoks on kõige hullem see, et eh, direktiiv põhimõtteliselt toob kaasa liikmesriikide poolse manipulatsiooni, kui me räägime kolmandate riikidega suhetest eh, nendel teemadel. komisjon on isegi üritanud manipuleerida ekspordi võrgustikke kolmandatesse riikidesse, ehm, see on vastuvõetamatu ja see rikub liikmesriikide sõltumatust eh, hallata ja kasutada oma loodusvarasid. on terve rida probleeme, võib-olla võib ka öelda takistusi, millest tuleb üle saada, aga selle konkreetse direktiivi puhul on meil probleeme väga palju äh, seoses äh, eksisteerivate mm, võrgustikega ja uute torujuhtmete rajamisega, nagu näiteks äh, praegu kavandatav torujuhe Lään-, Vahemere idaosas Kreekast Itaaliasse maagaasi transportimiseks idast läände Vahemerel, sellega on seotud terve rida probleeme. aga enne kui ma lõpetan, tahaksin öelda, ja viidata teie rollile raportöörina selle konkreetse teksti puhul ja teile kui meie komisjoni juhile, kes vastutab energeetika teemade eest, et tõesti, meie peame näitama üles algatusvõimet ja avaldama survet Türgile, et Türgi mm, peataks oma tegevuse Küprose territoriaalvetes äh, Vahemere idaosas või kogu Ida-Vahemere laiemas piirkonnas, see on väga tõsine äh, areng. Türgi on ebaseaduslikult äh, blokeerinud Itaalia ettevõtet ENI ja ei, nad ei ole saanud äh, Küprose majandusfondis äh, töö, tegutseda ähm, ja teha ettevalmistusi äh, puurimiseks. terve rida avaldusi on tehtud seoses selle Türgi-poolse rikkumisega, aga Türgit see ei takistanud, nad jätkavad oma tegevust vastavalt oma suvale selles piirkonnas. ma arvan, et me peame koheselt kutsuma üles neid eh, piraatlikke eh, tegevusi lõpetama. Eh, ei ole põhjust rääkida Euroopa maagaasituru tõhustamisest, tugevdamisest, kui seda tüüpi ebaseaduslik tegevus toimub meie endi mm, ukse juurde veelgi. veel üks oluline teema, mis väärib arutelu. variraportööride kesk, keskel on äh, Euroopa Liidu äh, äh, pädevus, me tahame ähm, Euroopa Komisjoni pädevust sellise stsenaariumi kohaselt. tegelikult vajame ja mis eile ka väga hästi välja tuli ja härra Borchert on ka täna siinkohal, et tegelikult me peaksime olema uhked selle üle, mida me, meil on olemas ka sellised õiguslikud raamistikud, tänu millele me saame ka selliseid kriisiolukordi paremini hallata ja nüüd see, mis meil praegu lauale tuleb, et me kõige äärmuslikumaid lobiste, keda ma siin komisjonis kunagi näinud olen, see, mida te praegu soovitate, on vägagi nutikas. kõige äärmuslikumaid lobiste, keda ma siin komisjonis kunagi näinud olen, see, mida te praegu soovitate, on vägagi nutikas. Te ütlesite, et mingeid erandeid pea, ei peaks olema ja neid erandeid on meil loomulikult vaja selleks, et seda mängu võita selleks, et seda mängu võita, peame itaallas- ja selleks on meil vaja erandeid, selleks, et äh, poliitiliselt, äh, poliitilises plaanis seda mängu võita. mina olen suhteliselt optimistlik. ma arvan, et me peame siin ikkagi lahtiste kaartidega äh, mängima. OMV, BSF, Vene avatud turgu meie kolleegide jaoks Ida-Euroopas, härra Niiga ka väga õigelt, õigustatult kaebas äh, selle olukorra üle, sellepärast bulgaarlastel ja Balti riikide elanikel, Pooli, Poola elanikel on õigus, kui nad kaebavad selle olukorra üle, nii et meil on ka ju ikkagi kohustus ka Lääne-Euroopa poliitikutena lõpetada Gazpromi selline ründav tegevus seal piirkonnas uh,. Thank you very much. kas te mainisite aitäh, härra esimees, et annate mulle sõna, minu meelest on see täiesti väljakannatamatu, härra Turmas, et diskrediteerite ühte suurimat Austria ettevõtet, öeldes, et ta kuulub sinna Gazpromi gängi nii et eh, me teeme koostööd Gazpromiga juba aastakümneid ja kui te nüüd üritate seda kuidagi kriminaliseerida ja jätta muljet, nagu nad teeksid midagi kuritegelikku, siis eh, ei ole nii. sellepärast, et siin on tegu börsil noteeritud ettevõttega, siin on tegu ka ettevõttega, millel on täiesti laitmatu eh, ettevõtte juhtimine ja see on täiesti vastuvõetamatu, kui te nimetate seda ettevõtet lihtsalt Gazpromi gängi liikmeks. ja mina ei ole siin mingi lobitegija, vaid mina lihtsalt soovin selgitada oma seisukohti ja ma tean, et mul on palju toetajat, nii et me peame leidma poliitilise lahenduse selleks, et Vene pakkujad äh, ikkagi piiridesse seada. jah, loomulikult tuleb siin ka turuolukorrast lähtuda, aga mida me kõik usume, on see, et meil on vaja ikkagi Euroopa jaoks ähm, suurimat varustuskindlust tagada me ja meie tarbijad peaks soodsaid hindu ja loomulikult meil on vaja toimivat gaasiturgu selleks, et ka energialiit toimiks, see on meie ülim eesmärk, aga küsimus seisneb selles, et kas nende meetmetega me tõesti ka saavutame selle eesmärgi parimal viisil, aitäh. jaa, well, I understand that we mõistan, et aga püsigem siiski rahulikena. härra Paul Ruubik. kui te saaksite mm, kui me seni arvasime, et Austria ettevõtted on äh, Vene partneritega kahjusta, kui ma vaatan Euroopa kaarti, siis äh, Austria jääb pigem lõunasse kui põhja ja kui me vaatame Balti riike või Läänemerd ja seal to-, toimuvad äh, pole- ja miks Barbara suhtub nii äh, kriit-, Euroopa Komisjoni esindaja siinkohal nagu tavaliselt, aitäh Euroopa Komisjonile, eile me alustasime kolmepoolseid, äh, oluline on edasi liikuda meie energialiiduga, rohelise energiapaketiga, aitäh, iga ener-, energiafoorum ähm, sealt äh, Energialiidu ja Euroopa Liidu seisukohast äh, Euroopa Komisjonist on olnud väga palju abi, jah, mõnikord me oleme eri meelt, me teame seda, näiteks. aitäh, härra esimees aitäh ka, et meil on võimalus kommenteerida muudatusettepanekuid, kõigepealt äh, tuletaksin meelde neid ähm, punkte üle kordama, ma olen need juba välja öelnud eelmisel korral, ma tahaksin keskenduda konkreetsetele muudatusettepanekutele, mis on välja, mainis seda ja mm, avaldas kahetsust, et äh, mõjuhinnangut ei ole läbi viidud sellele ettepanekule, tahaksin alustuseks rõhutada, et äh, komis-, küll läbinud mõjuhinnangutega, me ei riku neid reegleid, sest see muudatusettepanek on väga eh, eriolukorras, sest komisjoni jaoks olulised, et me võtaksime läbi kõik eh, muudatusettepanekud. oluline on ka Euroopa Komisjoni seisukoht, kui me arutame muudatusi Äh, raporti eelnõule ja ettepanekule, mida tehakse komisjoni, üksmeel üsna ulatuslik. Äh, äh, nii et rõhutaksin lõpuks paari lühikest märkust. ülevõtmine kolme kuuga, see on midagi sellist, mis on ilmselge kogu Euroopa Liidu jaoks, ülevõtt on täiesti vajalik ja ilmselge sest et äh, kui me äh, tahame näiteks äh, teha kaupa, et osta Hiina mänguasju või Jaapani autosid või näiteks Ameerika arvuteid, siis on ju täi-, jah, see loomulikult tekitab lisaprobleeme. aga me ei peaks hakkama selle määruse kontekstis mingisuguseid konkreetseid projekte nimetama hakkama. et vaidlusi, siis me eristame väga selgelt olemasolevad projektid ja ettevalmistamisel olevad projektid nii-öelda. sest et äh, on täiesti selge, et sellist määrust äh, oleme me valmis rakendama hakkama kogu Euroopa Liidu territooriumil ja sellest seisukohast äh, seda peab arutama ka variraportööridega, et kuidas lahendada mõningad konkreetsed probleemid, eile oli meil võimalus arutada seda ENI äh, esindajaga, kõrgetasemelise ENI esindajaga võimalik. nii et kolleegid, äh, teen ettepaneku äh, järgmisel nädalal ja saadan variraportööridele mõningad kompromiss muudatusettepanekutes eesmärgiks on äh, äh, parandada, äh, edendada minu raporti eelnõud ja siis sealt saame alustada oma diskussiooni selleks, et parandada, et lahendada ka muudatusettepanekute küsimusi. meenutan, et raporti üle tuleb hääle, on meie poolt tähtajaks ja me ootame, et Bulgaaria eesistuja esitaks ka nõukogu ühispositsiooni, et me saaksime alustada kolmepoolseid läbirääkimisi võib-olla siis aprilli alguses. meie oleksime vähemalt selleks valmis, nii et suur aitäh diskussiooni eest, sõbrad, ja nüüd me jätkame ja e, see puudutab suulist küsimust, millega käib kaasas ka ettevalmistamisel olev EITRE resolutsioon ja on esimene hetk, kui nii suur parlament nagu meie oma arutab süstemaatiliselt neid elemente, e, mis e, ja regulatiivvõrgustikke, eh, mis puudutavad hajusandmebaasi tehnoloogiaid ja plokiahelaid. Eh, see teema on olnud eh, ajalehe pealkirjades, seda on arutanud valid keerukatele, aga üsna edasi, tulevikku vaatavatesse tehnoloogiatesse ja ilmselt eeldavad meie lähenemiselt teatud selgust tehnoloogilised detailid on äh, väga olulised, äh, praktiliselt arutame neid oma töötubades, aga ma ei hakka nendest siinkohal rohkem rääkima. üritan leida kõige lihtsama viisi, kuidas vaadata ja riistvara, siis tuli äh, pilv ja nüüd me jõuame järgmisse etappi, mis tundub, et võimaldab arvutikasutajatel kasutada detsentraliseeritud riistvara ja detsentraliseeritud andmeid ja nii nagu kõik mõistavad, siis see võib tekitada olemasolevaid hajus andmebaasid on erinevad tehnoloogiad, millel on sarnased omadused, mõned andmebaasid üks viis ja selle resolutsiooni eesmärk on paika panna, et see ei puuduta mitte ainult plokiahelaid ja see ei puuduta mitte ainult Bitcoini meil on, on siin seotud näiteks äh, ai energiasektor, mis äh, võib meile pakkuda suurepäraseid lahendusi, äh, tervishoiusektori tarneahela haldamine, isegi hari-, see võib endaga kaasa tuua ka usaldusväärsed odavad hääletussüsteemid, mis on nutikamad kui praegused. vastupidiselt nii, et seda võib vaadata kui nagu sellist jaotatud andmebaasid, millel on krüptograafilised allkirjad leida ja rahastada innovatsiooni Euroopas. siin on meil vaja teatavaid bokse ja meil on vaja ka teatavat õigusselgust ja kindlust selle koha pealt, kuhu Euroopa Liit, koostoimevõime, standardiseerimine, äh, mastaabisäästja, me näeme, et EFSis strateegiliste investeeringute fond-, plokiahelate puhul me ei peaks loomulikult reguleerima mitte tehnoloogiat kui sellist, vaid selle kasutamist erinevates sektorites, tehnoloogia neutraalsus ja ärimudeli neutraalsus on kaks juhtivat põhimõtet siin. ja mul oli ka suurepärane koostöö äh, minu meeskonnal erinevate komisjoni äh, direktoraatidega Connect ja Digi ja saime ka olulist äh, tagasisidet Euroopa juhtivatest ülikoolidest, Ameerika juhtivatest ülikoolidest sellele projektile ambitsioonikas ja sellel on võimalik Euroopa panna juhi juhtpositsioonile eh, digitaalmajanduse koha pealt umbes nii, nagu Ameerika Ühendriikide positsioon oli üheksakümnendatel, ma arvan, et Euroopa saab olla siin juhiks. suur aitäh meie raportöörile, nüüd variraport teha, tänan raportööri eh, Eva Kailit tema poolt tehtud eh, töö eest meie resolutsiooni eelnõuga, aga töötubade korraldamine, kõige viimane oli täna hommikul ja äärmiselt oluline on see, et me kuulame ära erinevad eksperdid, sest me räägime siin täiesti uuest tehnoloogiast ja on oluline on üritada mõista, mida see kõik tähendab mis on võrreldav interneti avastamisega, see on, muudab kõike, teised ütlevad, et tegemist on täiesti hübriidse tehnoloogiaga. nii, ja ootused on siin väga suured ja oluline on ka, et eh, meie arutaksime seda teemat ja tehnoloogia on neutraalne. nii et ma leian, et eh, see eelnõu edendab uusi tehnoloogiaid, tegemist on tasakaalus eh, resolutsiooniga ja ma olen äh, siinkohal täiesti nõus sellega, kuidas see resolutsioon juba praegu on. me peame arutama seda, kuidas teha Euroopa nii innovatsioonisõbralikuks kui võimalik, aga sama juhtub nagu ikka, selleks et äh, ITRE komisjoni jaoks on alati olnud äärmiselt oluline, et meil oleks selline regulatiivraamistik Euroopas, mis äh, edendaks äh, innova-, võib-olla oleks vaja liikmesriikidel teatavaid suuniseid praegu, võib-olla see oleks kohane lahendus, eh, nii nagu komisjon tagi näiteks jagamismajanduse puhul. allallkirjade küsimust, kas nad on juba liikmesriikide seadusandlusega reguleeritud ja, eh, ja näiteks küp-, krüptograafilised allkirjad, et kuidas nendega lood on. nii et oluliselt kõige paremini tuntud rakendus sellele, peamiselt siis Bitcoin, ja see tähendab ka seda, et mõnikord on plokiahela tehnoloogial veidi nagu halb imago selle tagajärjel on läbi viidud mitmeid uurimusi selle kohta, millised võiksid olla praktilised äh, rakendused plokiahelate puhul, näiteks transpordi, kommunikatsiooni ja tervishoiu valdkonnas ja tundub, kus ja üritame ka öö, äh, tuua kaasa innovatsiooni, investeeringuid ja peame selle regulatsiooni puhul ka vaatama, kuidas me saaksime andle sisuga rahule, tervitan enamikke tehtud ettepanekuid. tegemist on äh, keeruka ja kompleksse teemaga ja mainib näiteks terviseandmeid ja maaregistrit ja sellega ma olen nõus. huvitav oleks näha, kuidas seda võiks laiendada näiteks maksuandmetele üldise andmekaitse määrusega. nõu eh, minu fraktsioonilt on see, et asjad ei ole päris nii lihtnad tegelikult tahaksin teada, kas te olete saanud selles punktis õigusnõu, kui inimesed panevad füüsilise risti füüsilisele paberilehele, aga eh, see tegelikult siiski ei ole komisjoni asi hakata hindama äh, Äh, valimised